edasist koostööd parlamendiga, sealhulgas ka Naisõiguste Komisjoniga. aitäh! aitäh, volinik! arutelu lõpeb ning hääletamine toimub homme kell kaksteist. Äh, dalším bodem pořadu jednání je zpráva. Asume päevakorra järgmise punkti juurde tegemist on proua Garcia Perezi raportiga Naiste töötingimused teenindussektoris. kõigepealt saab sõna proua raportöör, neli minutit, palun. ma tänan, härra president. teenindussektor on pea seitsmekümne protsendi ulatuses moodustab tööhõivest Euroopa Liidus ja kaheksakümmend kolm protsenti aktiivsetest naistest töötab just teenindussektoris nii et see töö, mida komisjon teeb võrdsuse vallas, peab tähelepanu pöörama ka teenindussektorile rohkem. ma tänan kõiki, kes tegid muudatusettepanekuid, tänan kõiki kolleege, kes aitasid kaasa minu tööle ja tegid selle võimalikuks. Need küsimused, mis tõusetusid, nagu näiteks ebakindlad töösuhted, digitaalne lõhe, töö ja perelu ühitamine, klaaslagi, koolitus, uued tehnoloogiad, kõik need küsimused on väga tähtsad, kui me räägime võrdsusest ja naiste olukorrast tööturul. aga väga tähtis on ka välja tuua mõned tähtsamad küsimused, mida me arutasime komisjonis. kõigepealt paindlikkus töösuhete paindlikkus teatud tingimustel võimaldab naistel olla paremini integreeritud tööturul, võimaldab naistel ühitada pereelu ja tööelu, aga see paindlikkus ei tohiks äh, võimaldada tööandjatel peale suruda ebakindlaid töötingimusi naistele. paindlikkus äh, peab võimaldama naistel ühitada pere ja tööelu ja öö, äh, seda tuleb kasutada olukorras, kus paindlikkuse puudumine oleks negatiivne. osaajalised lepingud oli üks teine küsimus, mis tõstatus. osaline tööaeg on see, mida naised väga paljud teevad Euroopa Liidus, see peab olema võimalus naistele tagatud, aga samas peab olema ka nende vaba valik osalise tööajaga töötada ja kindlasti ei tohi na mehed naistele seda äh, osalist tööaega peale suruda. kui me räägime pereelu ja tööelu ühitamisest, me räägime naiste ja meeste kohustuste võrdsest jaotamisest ja kodutööd ei tohiks ainult naiste õlgadele jääda. aga laste eest tihtipeale eh, hoolitsevad eh, just naised ja seda seni, kuni lapsed täisealiseks saavad. me rõhutan siin raportis, kui tähtsad on avaliku sektori äh, teenused, lastehooldusteenused, ka äh, puuetega inimeste eest hoolitsemise teenused. väga äh, palju inimesi, kes töötavad sotsiaalteenuste sektoris, on just naised ja ei saa äh, lasta sellistel sotsiaalteenustel kaduda, nagu paljudes liikmesriikides juhtub. sotsiaalteenuseid tuleb pakkuda kvaliteetselt ja võimaldada naistel paremini olla integreeritud tööturule. veel üks tähtis küsimus, mis tõusetus, oli palgalõhe. sellest on ikka ja jälle rääkinud saadikud siin parlamendis. ja nagu ma juba ütlesin, eh, tihtipeale naised tegelevad osalise tööajaga eh, või on ebakindlates töösuhetes ja tegemist ei ole ainult palgaerinevusega selles mõttes, eh, et naised ja mehed saavad erinevat palka, vaid eh, tegemist on ka tulevaste pensioniõiguste probleemiga naiste puhul. naised hakkavad saama palju vähem pensioni tulevikus kui mehed ja see eh, erinevus on põhimõtteline küsimus. komisjoni liikmesriigid peavad töötama käsikäes ja vaatama, kuidas seda erinevust vähendada. ja veel üks küsimus palgapoliitika, töötingimused ettevõtetes, mis on pankrotti sattunud. ka seda ei tohi unustada, kui me tegeleme naiste tööga teenindussektoris. kõik see seondub otseselt eh, ka rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiviga. tegemist on valdkonnaga, millega parlament on nüüd juba pikemat aega tegelenud ja asi ei puuduta ainult rasedus- ja sünnituspuhkust ja naiste õigusi, aga ka eh, isade õigusi ja kohustusi. ja ma tahaksin lõpetada sellega, et ei saa lubada, et finantskriis nüüd õõnestab naiste töötingimusi. sest koorem nihkub just nende õlgadele, kes on kõige suuremas ohus, naised ja nende suutlikkus olla integreeritud tööturule ja sellega ma oma raportis tegelesingi. suur tänu ja nüüd on meil vaba mikrofon, kõigepealt proua Ksilevska. aitäh. aitäh oh homme hääletame jällegi ühe raporti üle, mis puudutab naiste tööhõivet teenindussektoris. tegemist on olulise teemaga, sellepärast et eh, naiste tööhõive selles sektoris on väga kõrge. selles sektoris on tüüpilised probleemid Äh, naised äh, töötavad töökohad, äh, töökohtadel, mille jaoks nad on ülekvalifitseeritud, neid sunnitakse töötama osalise tööajaga. suurel määral on see tingitud nendest probleemidest, mis naistel tekivad, kui nad üritavad töö ja pereelu ühitada. meil on vaja infrastruktuuri, mis tagaks laste eest hool-, hoolitsemise samuti vanemate perekonnaliikmete eest hoolitsemise. me peame jällegi pöörduma ametiühingute ja riigi poole eh, selleks, et eh, meetmeid ellu rakendada ja olukorda üldse paremini hinnata. aitäh, proua Wertmann! siin on tegemist väga kurva tõsiasjaga, naised teenivad kuusteist koma viis protsenti vähem kui äh, mehed ning nad moodustavad kaheksakümmend protsenti vaestest palgasaajatest ning äh, kuuskümmend protsenti on naist äh, on neid naisi, kes äh, elavad vaesuses ning see tähendab, et vaid üks seitsmest juhatuse liikmest Euroopa Liidus on naine ja see tähendab, et naised on alaesindatud ning pereelu ei võimalda neil osaleda töös, osa saada täiendõppest ja nii edasi, meil on vaja luua naistele paremad tingimused pereelu ja tööelu ühitamiseks. aitäh, järgmine kõneleja on proua Benjova. aitäh teenuste valdkonnas eh, on seitsekümmend protsenti kõikidest töötajatest naised. see tähendab seda, et eh, nad moodustavad lõviosa töötajatest eh, selles sektoris ning sellega seonduvad ka mitmed probleemid. siin on tegemist stereotüüpidega, mis on väga sügavalt juurdunud tehakse vahet niinimetatud meeste ja naiste tööde vahel ning naiste tööd on seotud eelkõige selliste ametitega, mis on sarnased selle tööga, mida naised teevad ka kodus ning need on ka tegevused, mille eest makstakse vähe. see tingibki väga suure lõhe meeste ja naiste sissetulekus. Neid naised teenivad umbkaudu äh, seitseteist protsenti vähem kui mehed ning kaheksakümmend protsenti äh, madalapalgalistest on naised äh, ning samas kuuskümmend viis protsenti ülikoolide lõpetajatest on naised. aga väga vähesed naised jõuavad suurimate Euroopa ettevõtete juhatusse. see oli minu poolt kõik, aitäh! The next speaker is Mr Ob- härra Obermeier, eh, aitäh tööl käivatest naistest seitsekümmend protsenti töötab teenuste sektoris, seejuures eh, me näeme, et nad töötavad eelkõige just eh, kindlates valdkondades, turunduse valdkonnas, pedagoogidena, hooldusvaldkonnas, kuid naised töötavad väga spetsiifilistes valdkondades seetõttu, et naised on empaatilisemad kui mehed ning me ei saa lähtuda sellest, et me saaksime äkitselt rohkem, et meil oleks äkitselt rohkem vaja meeslasteaednikke inimest, inimesed valivad ameteid, mis neile sobivad, kuid samas me äh, no ei, me peame pöörama tähelepanu ka sellele, et osaline tööaeg ei tohiks viia ilmtingimata selleni, et inimesed saavad vähem palka. härra Obermeier, teil on sinine kaart, kas olete valmis vastama sellele küsimusele? jah, ma küsin härra Obermeierilt, kas ta arvab, et naised on kvalifitseeritud ka poliitikuametit pidama, kas te oleksite nõus, et naispoliitikuid on rohkem, arvestades seda, nad head suhtlejad nad on ja kui hoolivad nad on, seda on poliitikas väga vaja. okei okay,, Mr Obermeier jah, aitäh selle küsimuse eest, ma juba alguses ka ütlesin, äh, et naised erinevalt meestest äh, on võib-olla äh, mitte nii empaatilised, äh, kuid äh, pol-, nii hästi poliitikas kui ka juhtimise tasandil on kahtlemata äärmiselt oluline see, et naised saavutaksid seal head kohad mitte kvootide abil, vaid tänu oma omadustele, kvaliteetidele ning minu arvates on äärmiselt oluline siin ka tagada ikkagi võrdne palgatase suur tänu, kas te olete valmis veel ühele eh, küsimusele vastama, proua Tiškova on sinise kaardi tõstatanud. Eh, ma pean kõigepealt eh, reageerima sellele, mis te siin ütlesite eelnevalt. nimelt rohkem meessoost lasteaednikke, algklassiõpetajaid. mul tekib siin küsimus, miks siis mitte? miks ei peaks olema lasteaedades rohkem meespedagooge? võib-olla oleks see väga kasulik ning väga paljud kolleeg-, mehed juba ka töötavad sellistel ametikohtadel, minu kogemus näitab, et nad on väga püüdlikud ka äh, äh, koolieelsete asutuste kasutaja, äh, kasvatajate seas on mehi ning see on väga oluline, et, et neid ka toetataks. küsimus on suunatud härra Obermeierile, kuidas te suhtute sellesse? aitäh selle küsimuse eest ma ütlesin enda meelest üsna selgelt, et kedagi ei tule vägisi õnnelikuks teha, loomulikult võib olla mehi, kellele väga meeldib töötada mitte tehnika valdkonnas, vaid eh, kusagil mujal, kuid minu arvates ei tohiks inimesi vägivaldselt suunata mingite ametite juurde. Eh, kas inimesed tegelevad pedagoogikaga või muude küsimustega, see peab olema nende isiklik valik, kuid me peame tagama selle, et töö oleks võrdselt tasustatud, ükskõik, kas selles ametis töötab mees või naine, ning siis oleks see töö ka võrdselt atraktiivne mõlema soo jaoks. suur tänu, nüüd järgmine on proua Pasescu. aitäh, president Äh, ei ole oluline, kas tegu on mehe või naisega, töötingimused peavad olema samad. Äh, paljudes liikmesriikides on aga erinevusi selles vallas, mis puudutab naiste pääsu tööturule, samuti palkade vallas. Ähm, ma tahaksin öelda, et kahe tuhande kümnendal aastal Äh, oli väga vähe naisi suurte Euroopa ettevõtete nõukogudes. naised peavad seisma oma õiguste eest ja kaasama sellesse võitlusega kohtud, kui vajalik. Äh, naiste töötingimused teenindussektoris peavad kinni pidama ILO äh, normidest, samuti põhiõigustest töökohal Äh, liikmesriigid, ametiasutused peavad hoolitsema selle eest, et need põhimõtted ellu rakendatakse. ma tänan ja järgmine on proua Zaborska. Äh, aitäh, härra president, lugupeetud volinik, ma tean, et tegemist on tõepoolest väga äh, problemaatilise valdkonnaga ja meil on tõepoolest vaja rohkem õpetajaid, arste, kes oleksid ka meessoost ettevõtetes on aga liiga palju direktoreid, kes on meessoost, siin on vaja muudatust. naistel peab olema võimalus ühendada töö ja karjäär perekonnaeluga. see on väga oluline, kuid näiteks kahe tuhande kahekümnenda aastani peaks kolm neljandikku äh, meestest ja naistest töötama. Äh, see on majanduse äh, jaoks vajalik, meil on vaja, et mõlemast soost inimesed töötaksid ning last vaja on tööjõudu, et hoolitseda laste eest, vanemate inimeste eest. mul on väga kahju, et naised, kes on pühendunud oma pere eest hoolitsemisele, nende töö ei leia piisavalt tunnustust aitäh, proua Šiškova järgmisena. Vážený pane předsedo, eh, je faktem, že stále eh, austatud president, eh, tõepoolest meil on ikka veel neid ameteid, kus naisi töötab rohkem kui mehi ning see on seotud ka stereotüüpidega, mis on ühiskonnas levinud ma olen nõus sellega, et naised saavad enamasti vähem palka ning seda mitte ainult horisontaalses äh, lõikes, vaid ka vertikaalses äh, lõikes ning äh, kui me vaatame teenuste valdkonda, siis siin on tegemist ka madalama ühiskondliku prestiižiga töökohtadega. meie ühiskond ei hinda piisavalt neid ameteid ning mina olen selle vastu, et seda valdkonda reguleeritakse väga äh, täpselt, kuid väga olulised on need teemad, mida raport käsitleb. kui me räägime paindlikust tööajast, siis ma ei saa heaks kiita seda, et Euroopa Liit äh, töötab välja järjest uusi ettepanekuid, mis seda valdkonda äh, täpselt reguleerivad, näiteks teenuste sektoris koduabiliste töö. see on tegevus, millele spetsialiseeruvad just nimelt väikesed ettevõtted, kes ei suuda täita kõiki neid norme, mida neile järjest peale pannakse. aitäh tähelepanu eest. proua Mirandov. suur tänu, volinik, raportöör, ma tänan selle raporti eest paljud naised tõesti töötavad teenindussektoris, see on tõsi, aga tõsi on ka see, et paljud naised on ebakindlates töösuhetes, töötavad kas osalise tööajaga või äh, alahinnatud mm, töökohtadel või neile makstakse vähem kui meestele või nad töötavad lausa mustal äh, turul, varimajanduses. jah arvestada, millised reformid praegu toimuvad liikmesriikides, nagu näiteks Hispaanias, siis paindlikkuse varjus töökohti kärbitakse ja naiste õigusi on vaja kaitsta. proua Tikau nüüd. lugupeetud president, kahe tuhande kümnendal aastal Euroopa Liidus kaheksakümmend protsenti naistest töötas teenindussektoris paljud äh, osalise ajaga töökohtadest olid naiste käes. ma arvan, et Euroopa Liit peaks välja töötama strateegia ja rakendama kon konkreetseid meetmeid, et võidelda nende probleemide vastu, mis, millega naised teenindussektoris silmitsi seisavad. kuigi naiste arv, kes internetti kasutavad, on ka, äh, on suurenenud on naiste võimalused leida äh, kvalifitseeritud töökohti siiski ebapiisavad. liikmesriigid peavad korraldama tasuta koolitusi just nimelt infotehnoloogia vallas äh, nende projektide raames, mida Euroopa Sotsiaalfondist rahastatakse selleks, et naised omandaksid uusi oskusi infotehnoloogia ja kommunikatsioonitehnoloogia vallas ning niimoodi me tugevdaksime ka naiste võimatusi leida äh, töökohti ka väljaspool teenindussektorit härra Tali saab nüüd sõna. nüüd meil on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd on volinik Talil sõna. ma tänan, president, lugupeetud saadikud, ma tahan tänada proua Garcia Perest selle raporti eest, kus käsitleti naiste töötingimusi teenindussektoris, see on väga ülevaatlik raport, aga näitab, et olukord on tõsine, see on hinnang, mida ka komisjon jagab. naised on alahinnatud ja nad töötavad ebakindlates töösuhetes ja pole tegevuspoliitikaid piisavalt selleks, et eraelu ja pereelu nad saaksid ühendada. Pole stiimuleid, eh, mis aitaks läbi murda stereotüüpidest ja eh, last, lapsed, laste saamine loomulikult vähendab naiste väljavaateid tööturule, selle küsimusega tuleb tõsiselt tegeleda, naise otsus last saada ei tohi tähendada seda, et ta lahkub tööturult ja nüüd sooline palgaerinevus ja naiste madal osakaal otsuste langetamisel ja need barjäärid, mis on immigrantidest naiste eest, on tõsised probleemid, millega meil tuleb tõsiselt tegeleda. ja nendest väljakutsetest on vaja üle saada ja see on väga tähtsal kohal komisjoni tegevusplaanis kõigepealt ehkki ei ole naiste tööhõive määra eesmärgi strateegias kakskümmend kakskümmend, ometi on seal öeldud, et eh, seitsmekümne viie protsendiline tööhõive tööealises elanikkonnas tuleb saavutada nii, et naiste tööhõivet suurendatakse. strateegias kakskümmend kakskümmend on ka eesmärk, et vähendada eh, nende inimeste hulka, kes on vaesuse ohus vähemasti kahekümne miljoni võrra aastaks kakskümmend kakskümmend, kahe miljoni võrra ja soolised küsimused olid ka Euroopa semestrit analüüsides tähtsal kohal ja esimene Euroopa poolaasta järeldustes öeldi, et on vaja liikmesriikidel tegevuspoliitikat selleks, et üle saada ehm, erinevustest naiste ja meeste palkades ja tööhõives ning see on probleemiks mitmetele liikmesriikidele. tähtis on, et et oleksid eh, hooldusteenused, mis oleks kõrgekvaliteedilised ja mida naised saaksid kasutada, on vaja maksusoodustusi, ette näha paindlikud töösuhted ning kindlasti võidelda soolise palgaerinevuse vastu ja me oleme jälginud seda, mida liikmesriigid on ära teinud selles valdkonnas ning analüüsinud edasiliikumist, aga oleme märganud, et on vaja täiendavaid jõupingutusi. komisjonil on instrumendid selleks, et aidata liikmesriikidel kavandada äh, edasisi meetmeid selles valdkonnas. naiste ja meeste võrdne kohtlemine äh, on teemaks meie viimastes algatustes, kus räägitakse äh, sellest, et meil on vaja tagada suurem tööhõive ja võrdsemad töötingimused ühiskonnas. ja me räägime oma strateegias ka sellest, et on vaja võidelda palgaerinevuse vastu Euroopa Liidus. see on endiselt aktuaalne, mis tähendab seda, et on vaja tegeleda selle põhjustega ning on vaja efektiivsemalt ellu rakendada olemasolevaid norme ja sätteid ja võrdse palga küsimustega me tegeleme ka aastal kaks tuhat kolmteist, hiljuti tuli meil algatus, kus me äh, tõstame ettevõtete teadlikkust nendest küsimustest ja ka palgaerinevustest. koolitused, parimate praktikate vahendamine äh, leiab organiseeritud korraldamist juba alates sellest sügisest ettevõtetes ja Euroopa mm, võrdse töötasu päev seatakse sisse aastal kaks tuhat kolmteist. loomulikult on vaja ka suurendada naiste osakaalu juhtkondades, ettevõtetes, tipppositsioonidel, aga seni on väga aeglaselt siin olnud edasiliikumine, nii et me kavandame Euroopa Liidu meetmeid selles vallas. nüüd tööhõivepaketis räägitakse, et naised on vaja paremini integreerida tööturule. tööhõive paketis kutsutakse üles liikmesriike looma liikmesriikide tööhõiveprogramme ning vaatama, kuidas töökohti juurde luua ning kuidas kasutada struktuurifonde selleks, et naiste tööhõivet parandada. tööhõivepoliitikate parema juhtimisega on võimalik luua tugev raamistik, mis aitab naistööjõu olukorda parandada. nüüd, mis puudutab sektoriviisilist lähenemisviisi sellest paketist, siis me tahame rohelisi töökohti edendada ja IKT töökohti edendada just naiste hulgas. ja töökoht on kõige tähtsam garantii, mis hoiab ära tõrjutuse ja töö, vaesuse ühiskonnas. sotsiaalne kaasatus on väga tähtis, on vaja julgustada mm, ka vajalike sotsiaalteenuste loomist selleks, et naistel saaksid paremini tulla eh, hooldusteenuse pakkumisega ja saaksid naasta tööturule. ja tähtis on, et meeste ja naiste palgaerinevused kaoksid. aitäh, äh, sellega on arutelu lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist päevakorra kohaselt läheme nüüd härra Triantafilidise raporti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu sisese solidaar-.